herr präsident der republik lettland sehr geehrter äh, Läti Vabariigi president Valdis Sadlers. meil on väga suur äh, au ja hea meel tervitada sind e-, Euroopa Parlamendis esimest korda. ma tahaksin kõigepealt tänada teid, et te vastasite meie kutsele ja tulite siia täna, sellel päeval, kui me tähistame ka meie ühisvaluuta euro kümnendat aastapäeva. oma riigi presidendina, noore Euroopa Liidu liikmesriigi presidendina on meil väga hea meel teid siin vastu võtta. me saame tervitada teid siin täna kui meie ametlikku külalist ning nagu ma ütlesin, Äh, teie olete siin külaliseks siis esimest korda ja ka Läti esindaja on siin külaliseks esimest korda. seoses teie külaliskäi-, külastus, külaskäiguga tahaksin mainida neid olulisi küsimusi, mis toimusid kahe tuhande neljandal aastal, kui Euroopa Liit laienes. ligemale kuuskümmend aastat oli teie riik Äh, ootamas ühinemist Euroopaga, äh, Euroopa demokraatlike väärtustega ning täna te elate vabaduses ja demokraatias. Äh, kodanikel on väljavaated ning väljavaated, millest nad varem võisid ainult unistada ning nüüd on meie ülesanne väljendada oma rahulolu, et see kõik on teoks saanud. täna seisavad Euroopa Liidu ees suured uued väljakutsed. Teie riigis olete te nende väljakutsetega juba kokku puutunud, te olete tunda saanud äh, finantskriisi tõsiselt tagajärgi, äh, samuti on teid mõjutanud ka gaasitüli ning on pannud teie kodanikud muretsema. just nimelt kriisihetkedel aga saabki selgeks Euroopa Liidu liikmeks oleku väärtus. solidaarsuspõhimõte tuleb just selgelt välja Äh, just nimelt kriisi hetkel me kõik saame väga hästi aru, kui oluline on meie liit, kui oluline on koostöö meie riikide ja institutsioonide vahel. koos me oleme tugevamad, koos suudame me paremini kaitsta omaenda seisukohti ning seetõttu soovib Euroopa Parlament äh, Äh, Lissaboni lepingu varast jõustumist, nii et Euroopa Liit suudaks paremini tegutseda ja paremini toime tulla suurte väljakutsetega, mis meie ees täna seisavad. selles kontekstis äh, kooskõlas äh, selle aastaga on meil plaanis, seisavad ees ka Euroopa Parlamendi valimised, tegemist on jäga, jälle väga olulise sündmusega, me liigume jällegi demokraatliku liidu suunas teeme seda ühiselt äh, kõigi oma liikmesriikidega. Äh, me ootame, et Euroopa ühtsus äh, läbi nende valimiste veelgi tugevneks. ning lõpetuseks tahaksin väljendada lootust, et kodanikud, teie riigi kodanikud, samuti teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud suudavad aru saada, kui oluline on Euroopa, kui oluline on osaleda otsuste langetamise protsessis ning et nad on valmis hääletama Euroopa Parlamendi valimistel, et nad tulevad valima. Äh, härra president, äh, tahaksin veel kord öelda, et mul on väga hea meel tervitada teid siin täna Euroopa Parlamendis, veel kord suur aitäh ja südamlik tere tulemast teile ja nüüd on teil sõna. Euroopa Parlamendi lugupeetud president, parlamendi liikmed, mu daamid ja härrad. tahaksin tänada Euroopa Parlamendi presidenti lahkete sõnade eest, kutse eest pöörduda Euroopa rahvaste poolt valitud esindajate poolt. minu jaoks on väga suureks auks teie ees siin kõneleda. mul on väga hea meel, et saan pöörduda Euroopa Parlamendi poole oma emakeeles, läti keeles kuivõrd läti on olnud viimase viie aasta jooksul üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest. pöördun teie poole ajal, kui Läti parlamendiliikmetel saab peatselt läbi esimene äh, ametiaeg. tahaksin kasutada neid, äh, kasutada seda võimalust tänada neid nende töö eest, mu daamid ja härrad. aasta kaks tuhat üheksa on Läti jaoks väga oluline aasta. selle aasta jooksul tähistame Läti äh, Euroopa Liiduga ja NATO-ga liitumise viiendat aastapäeva. Nendes organisatsioonides liikmeks olek sai äh, strateegiliseks eesmärgiks kohe peale seda, kui riik üheksakümne esimesel aastal oma iseseisvuse saavutas. Läti väljendas siis koheselt oma soovi liituda üle-euroopaliste ning üleatland-, üleatlandiliste demokraatlike struktuuridega. see areng, mis on toimunud äh, selle sajandi esimesel aastakümnel, on äh, tähistanud kõige suuremat muutust Euroopas. see muutus oli väga-väga tähenduslik äh,, tähenduslik, sest Euroopa Liiduga liitusid riigid, mis varem äh, olid temast isoleeritud omaenda tahte vastaselt. sellest hoolimata pidasid need riigid pühaks samu väärtusi, mis on Euroopa Liidu aluseks. kaheksateistkümnendal novembril möödunud aastal tähistas Läti äh, oma riikluse üheksakümnendat aastapäeva. see oli lätlaste jaoks väga oluline kuupäev. taaskord kinnitasime oma soovi elada vabas, iseseisvas ja demokraatlikus riigis seadus, mis kuulutas välja äh, äh, Läti Vabariigi tuhande üheksasaja kaheksateistkümnendal aastal ütles ja tsiteerin, kõik kodanikud, sõltumata oma rahvuslikust päritolust, äh, võivad anda oma panuse, kuivõrd Läti annab võrdsed õigused kõigile. see saab olema demokraatlik riik, mida valitseb õigus, siin pole ruumi repressioonideks ja ebaõiglusteks. ma olen väga uhke nende sõnade üle, mis näitavad, et Läti Vabariik deklareeris oma kindlat usku inimõigustesse juba kolmkümmend aastat enne inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmist. Läti on alati kuulunud, tundnud, et ta kuulub Euroopasse, see usk oli äh, alles ka nende pikkade aastate jooksul, kui mitmed Ida- ja Kesk-Euroopa riigid olid seotud riigiga, mis allutasid mitmed meie väärtused täiesti teistsugusesse, teistsugusele poliitilisele vanglale. jah, rahu äh, oli seal olemas, kuid see oli rahu nagu sõjavanglas ning seda tagasid tangid, repressioon ja ähvardused. totalitaarse ideoloogia barbaarsust illustreeris äh, taaskord film Soviet Story, Nõukogude lugu, mida tegi Edwin Schnure Äh, Läti režissööri, mida näidati siin äh, Euroopa Parlamendis. meil on ühine ajalugu, kuid meie saatus on olnud niivõrd erinev. Euroopa pidi vaatama tagasi oma ajaloole selleks, et suudaksime vaadata ettepoole ühise tuleviku suunas. ma tahan tänada Euroopa Parlamenti kirjaliku deklaratsiooni eest, mis võeti vastu äh, kahekümne teisel septembril möödunud aastal, millega kuulutati välja kolmekümnend kahe, eh, millega kuulutati välja kahekümne kolmas august kui stalinismi ohvrite eh, päeva. see sündmus eh, puudutab kõigi Kesk- ja Ida-Euroopa rahvaste minevikku. nüüd tahaksin rääkida kaasa, kaasaegsematest arengutest. tänavu aasta tähistame Läti eh, Euroopa Liiduga liitumise viiendat aastapäeva ja NATO-ga liitumise viiendat aastapäeva. meil on vaja vaadata eh, tagasi, millised on olnud kogemused, millist kasu oleme selle saanud, millised on eh, saadud kogemused ja millised on eesmärgid minu riigi ees. kõigepealt meie soov liituda Euroopa Liiduga, soodustada demokraatiat Lätis ja see pidi aitama demokraatlike institutsioonide ülesehitamist äh, Lätis. Läti on üles näidanud soovi äh, tugevdada euroopalikku identiteeti. kõik need väärtused on meie jaoks olulised, vabadus, demokraatia, vastutus, äh, seaduste ülemuslikkus, inimõigused, võrdsus, tolerantsus ja heaolu. teiseks, Euroopa Liiduga liitumine on oluliselt parandanud investeerimiskliimat Lätis, niinimetatud Euroopa raha, nii nagu inimesed tavaliselt Euroopa struktuurifonde eh, nimetavad, on tugevalt toetanud Läti majandust. kolmandaks, täna saame kasu inimeste vabast liikumisest. on saanud harjumuseks liikuda vabalt Schengeni piirkonnas, on nii lihtne minna ja õppida, töötada või saada kogemusi teistest eh, Euroopa Liidu riikidest. neljandaks, kaupade ja teenuste vaba liikumine on andnud uusi võimalusi ettevõtetele. iga ettevõtja, iga tarbija võib tegutseda vabalt, kuna piire ei ole, tar-, eh, tollibarjääre ei ole. minu, eh, minu riigi jaoks, kelle siseturg on väike, on see eriti oluline ja viiendaks kõige tähtsam on see, et Läti häält kuuldakse nüüd Euroopasse ning Euroopa hääl on kuulda maailmas. me võime olla uhked, et meie käsutuses on täiesti unikaalne koostöömehhanism. mehhanism, mis võimaldab meil otsida proaktiivseid lahendusi taolistele globaalsetele väljakutsetele, nagu seda on kliimamuutus, demograafia, demograafiline muutus, vajadus tagada mm, energiaga varustatus äh, taastuvatest energiaallikatest ning šokid äh, majandussektorites. Läti pole mitte kasu saanud uutest äh, majandus- ja poliitilistest instrumentidest, aga võtnud endale ka palju suurema vastutuse Euroopa äh, tuleviku eest. see on vastutus, mida meie kanname Euroopa rahvaste ees. kui vaatame tagasi oma saavutustele, peame tunnistama ka mõningaid vigu jah, me liitusime Euroopa Liiduga, aga Läti valitsus arvas, et on, äh, et ta on saavutanud oma, oma peamise eesmärgi ja võib nüüd loorberitele puhkama jääda, me ei saanud aru, et olime kõigi nende protsesside alguses, mitte lõpus. jah, Euroopa Liit pakub väga palju võimalusi, kuid see on iga liikmesmaa asi neid võimalusi kasutada. meie, lätlased, ei ole ära kasutanud kõiki neid võimalusi, me pole alati kasutanud ühtsuspoliitikat parimal võimalikul äh, moel, pole kasutanud ka kõiki finantsvõimalusi. meie valitsuse institutsioonid ikka veel õpivad, kuidas funktsioneerida Euroopa Liidu kontekstis. me oleme piisavalt keskendunud äh, euro äh, ülevõtmise protsessile, see on üks põhilisi vigu, mis muutub eriti äh, ilmseks finantskriisi ajal. aga isegi kõige karmimad euroskeptikud peavad tunnistama, et üleüldine äh, tasakaal Euroopa äh, Liidus olemisest on Läti jaoks positiivne. me mäletame, äh, kas keegi tahaks minna tagasi ähm, tollipiiridega Euroopasse, kas me tahaksime piirikontrollis aega raisata, kas keegi tahaks taas panna piiranguid tööjõu vabale liikumisele? kindlasti mitte, isegi euroskeptikud harjuvad heade asjadega kiiresti ära. Nad ei ole enam euroskeptikud, nad on lihtsalt skeptikud, mu daamid ja härrad. ülemaailmse majanduse finantsseisukord on kiiresti äh, halvenenud viimaste kuude jooksul. siiamaani olid finantsturud suhteliselt vabalt arenenud. me olime veendunud, et turg suudab ennast ise reguleerida me uskusime turgudesse, arvates, et kõik asjad öö, äh, leiavad ise oma koha, seda nad ka tegid, aga selle globaalse kriisi ajal me näeme, kui suurt kahju äh, võib see avaldada meie finantssüsteemile ja majandusele. me arvasime, et inimesed, tavainimesed tänaval äh, on vaid need, kes saavad seda halba mõju tunda aga möödunud aasta lõpp on näidanud, et valitsused peavad oluliselt jõulisemalt sekkuma majandusprotsessidesse. me oleme istunud öö, äh, oma majanduse öö, äh, tüüri juures poolsuletud silmadega, see oli vastutustundetu, kahjuks ärkasime liiga hilja. nüüd näeme, et meie laev on liikumas finantssohu ja on liiga hilja, et kurssi muuta. selles olukorras peame leidma põhjaliku äh, ja üleüldise lahenduse Euroopa jaoks ja maailma jaoks. maailm vajab globaalselt koordineeritud äh, vastust, reaktsiooni selleks, et taastada majanduskasv me peame looma ja kehtestama mehhanisme uue finantssüsteemi jaoks, meil on vaja jõulisi järelevalvemehhanisme, aga samas ei tohi me kehtestada piiranguid algatusvõimele ja turuprotsessidele. leid-, kõige suuremaks väljakutseks saab olema tasakaalustatud lähenemise leidmine. meie, Euroopa Liidu liikmed, meil on see võimalus, unikaalne võimalus rakendada rahvuslikke meetmeid koordineeritult, saavutades seega palju ühtsem, jätkusuutlikum lahendus meil on väga hea meel eh, selle üle, mida Euroopa Komisjon on teinud, eh, pakkudes välja plaani, kuidas taastada Euroopa majandust. see on oluline samm, mis hakkab eh, viima meid välja ähm, finantsilisest, finantssoost. globaalne finantskriis on mõjutanud ka Lätit. on öeldud, et Läti kogeb üht kõige dramaatilisemat ja vastuolulisemat äh, finantspäästmise operatsiooni Euroopa kaasaegses äh, majanduses. me samas rakendame oma algatusi selleks, et taastada usaldus finants- ja majandussüsteemi vastu kiiresti ja efektiivselt. see on väga raske, aga me saame kriisist üle vaid siis, kui meil on selge visioon. me ei tohi ekslikult äh, rakendada lühiajalisi lahendusi selle asemel, et rakendada pikaajalises perspektiivis jätkusuutlikke äh, lahendusi Euroopa riigid leppisid kokku pikaajalises äh, plaanis, toetades äh, rahvusriikide samme. see pakub mehhanismi, kuidas kasutada äh, kuidas kasutada seda laenu, mida Lätile anti, see toob välja ka keskpikas äh, perspektiivis prioriteedid Läti majanduse jaoks, mis tähendab siis ekspordi soodustamine, äh, vaba ja jõuline konkurentsi soodustamine, äh, defitsiidi vähendamine jõuliselt ning garanteeritud euro vastuvõtmine aastal kaks tuhat kaksteist. eurotsooniga liitumine on olnud Läti jaoks üks kõige jõulisemaid strateegilisi eesmärke majandusstabiilsuse saavutamiseks ei saa kuidagi öelda, et Läti oleks üksi jäetud äh, äh, selle olukorraga toimetulemisel. liikmesmaad ja naabrid aitavad meid sellega hakkama äh, saada ja Läti väga-väga hindab seda solidaarsuse väljendust. mu daamid ja härrad. daamid ja härrad iga laienemine on toonud Euroopa Liitu mitte ainult uusi riike, vaid on ka keskendunud teatud teemadele ja tegevuskavadele, sealhulgas näiteks välispoliitikale. Euroopa Liitu astus Läti sellisel ajal, kui Euroopa naabruspoliitikat parajasti kujundati Eh, selle eesmärke, põhimõtteid, neid rakendusvahendeid töötati välja. sellest ajast saadik on Euroopa Liidust saanud eh, välispoliitika vallas eh, aktiivne tegija, eriti just ida poole jäävates riikides ja selles on oma osa ka uutel liikmesriikidel. Läti on alati olnud väga avaral seisukohal Euroopa Liidu naabruspoliitika osas. ka tulevikus kavatseb Läti mängida aktiivset rolli selle poliitika kujundamisel ja rakendamisel Äh, asjad lähevad kaugemale suhetest lihtsalt naaberriikidega, riikidega, millega meil on maa- ja merepiir. Äh, naabruspoliitika kontekstis me peame rääkima Euroopa Liidu roll, rollist ülemaailmsel tasandil. Äh, sarnaselt meelestatud riikidega koos on Läti propageerinud tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga idapoolsetes riikides. selle tulemusena on sündinud uus poliitika idapartnerlus. me püüame kohandada Euroopa naabruspoliitikat niimoodi, et see arvestaks regiooni eripäraga samuti eh, niimoodi oleks võimalik saarendada, saavutada tõhusamat eh, Euroopa Liidu poliitikat selles piirkonnas. Läti tervitab Euroopa Komisjoni algatust. idapartnerlus peab tugevdama poliitilisi ning majanduslikke sidemeid Euroopa Liidu ning selle piirkonna riikide vahel samas tuleb loomulikult tugevdada vastastikust koostööd selles eh, piirkonnas endas idapartnerluse edasise areng peab tuginema diferentseerimise põhimõttele. Äh, igat liikmesriiki äh, tuleb hinnata eraldi, igal riigil on oma arengutee, on riike, mis soovivad saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, on ka neid riike, millel on teistsugused eesmärgid. meie poliitika on edukas ainult siis, kui me teeme koostööd kõigi nende äh, riikidega, mis selles piirkonnas asuvad, kui me abistame neid siis, kui nad seda vajavad ma olen saanud positiivset tagasisidet selle kohta, et laiendada ja süvendada koostööd siis, kui ma külastasin oktoobris Kesk-Ida, äh, äh, vabandust, Kesk-Aasia riike, ma külastasin Kasahstani, Usbekistani ja Turkmenistani. Läti on alati aktiivselt toetanud ning ellu rakendanud Euroopa naabruspoliitikat ning teeb seda ka edaspidi me eh, parandame oma kahepoolseid suhteid ja igal Euroopa riigil on oma ajaloolised kogemused, oma võimalused anda panus sellesse ühistusse projekti, mis on Euroopa Liit. Läti panus idadimensiooni eh, eh, tugineb sellel enesekindlusel, mis on meie kahepoolsetest suhetest, meie ühisest ajaloost. Lätil on kohustus äh, rakendada seda, neid konkreetseid teadmisi, mis meil selle olukorra kohta on, sellepärast et muidu lähevad need teadmised järgmise kümne aasta jooksul lihtsalt kaduma. idapartnerite silmis on Läti ainult üks Euroopa riikidest, see ei ole tingimata ainus värav Euroopasse Äh, kasutades ära neid eeliseid, mis meil on, oleme me pidanud aktiivset poliitilist dialoogi selleks, et edendada naaberriikides paremat arusaamist Euroopa Liidust, Euroopa Liidu väärtustest. me oleme püüdnud selgitada Euroopa naabruspoliitika eesmärke ja idapartnerluse eesmärke. Äh, see on andnud meile võimaluse kuulata meie naabreid, õppida nende tulevikunägemustest äh, suhetega Euroopa Liidu kohta. ma olen veendunud, et sellest on kasu Euroopa Liidule Äh, ja oleks tore, kui see idapartnerlus käivituks juba Tšehhi eesistumise ajal. daamid ja härrad, äh, Tšehhi eesistumise äh, alguses tõstatus jällegi energiavarustuskindluse küsimus Äh, majandus- ja rahanduskriis äh, on loomulikult tõsine probleem, aga selline küsimus nagu taastuvenergiaallikate vaja, vajadus, energiavarustuskindlus on äh, ka teema, mis jääb maailma päevakorda ja muutub iga päevaga aina aktuaalsemaks. energiavarustuskindlus omab väga selgelt välismõõdet. see tähendab seda, et me ei saa seda vaadelda isolatsioonis maailma areenis toimuvatest sündmustest, hiljutised arengud Äh, Ukrainas ja Gruusia konflikt on meile seda tõestanud. isegi lähiminevikus on Euroopa Liidu liikmesriigid pidanud energeetikasektorit riiklikuks küsimuseks, äh, mitte küsimuseks, millega tuleks tegeleda Euroopa tasandil ent äh, energiasektoris viimastel aastatel toimunud sündmused nagu näiteks energiatarnete katkestamine, äh, allikate ammendamine, äh, kriisid on viinud meid ühisele arusaamisele, on viinud liikmesriigid arusaamisele, et meil on vaja ühtset energiapoliitikat. praeguses olukorras on peamine poliitiline ülesanne tagada korrapärased, jätkusuutlikud, keskkonnasõbralikud energiatarned ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu edu selles valdkonnas ei ole olnud päris ühtlane. mõningates valdkondades, nagu näiteks eh, keskkonnasõbraliku energiasektori ja majanduse arendamine, oleme me siin Euroopas seadnud endale väga ambitsioonikad eesmärgid, mis tuleb saavutada. me oleme veel pika tee alguses selles osas, mis puudutab varustusallikate mitmekesistamist ning ühtse energiaturu loomist hiljutised sündmused, gaasitarnete katkemine Venemaalt, on avanud meie silmad sellele, kui oluline on leida kiired lahendused Euroopa tasandil. meie ülesanne on kasutada ära seda ühist mõistmist, mis on tekkinud ning luua tõeliselt integreeritud mitmekesine Euroopa energiaturg. me ei saa lubada eh, selle otsusekindluse kadumist, et see kaob nagu kevadine lumi ei ole võimalik energiavarustuskindlusi edukalt lahendada, kui meil ei ole aktiivset dialoogi nende riikidega, kes energiat tarnivad. Euroopa Liidul on välispoliitilised vahendid selle ülesande täitmiseks, meie ülesanne on neid vahendeid kasutada. teine oluline ülesanne on äh, Balti riikide energiaturu integreerimine äh, Skandinaavia ja Kesk-Euroopa energiaturgudega Balti regiooni integreerimine on olnud ebaühtlane kaubandus- ja transpordiühendused on arenenud, aga energeetikaturg on jäänud samasse seisu. Euroopa Komisjon on selles valdkonnas küll väga palju saavutanud, algatus energiavarustuskindluse ja solidaarsuse tugevdamiseks Euroopas näeb ette ka äh, äh, ühendatud võrkude arendamist Balti riikide turu jaoks. see võimaldaks integreerida Balti riigid ühtsesse Euroopa energiaturgu ma hindan väga kõrgelt Rootsi osalust seal nendes sta-, strateegilistes arutlustes Läänemere piirkonna üle. ja selle aasta teisel poolel, kui Rootsi on eesistujaks, on neil võimalik see ka oma päevakorda lülitada. ma olen täiesti veendunud, et tugev Euroopa Liit tugineb tugevatele regioonidele nii Vahemerest, Vahemerest Läänemereni. daamid ja härrad Euroopa äh, projekti esialgne eesmärk, äh, rahva heaolu ja julgeolek äh, ei ole kuhugi kadunud, see keskkond aga, milles me peame neid eesmärke saavutama, on muutunud. maailma majandus on palju tihedamini leotud, praegu seotud, kui see oli pool sajandit tagasi. uued tegijad on maailmaturule ilmunud ja ainult siis, kui me oleme jätkusuutlikud, kaugelenägevad ning ühtsed võime me loota, et me ei jää globaalses konkurentsis kaotajateks. ainult siis, kui me hoiame kokku, suudame me saavutada heaolu ja julgeoleku, ainult siis suudame me saavutada need eesmärgid, eh, mida meie rahvas soovib. Euroopa Parlament on korduvalt tõestanud, et suudab Äh, asju näha laiemas perspektiivis, ähm, äh, suudab Euroopa tulevikku näha laiemas perspektiivis. Äh, Euroopa Parlamendil on olnud tasakaalustatud lähenemine Euroopa Liidu laienemispoliitikale. majanduskasv ja areng on suurendanud Euroopa Liidu konkurentsivõimet maailma areenil, see majanduskasv on see potentsiaal, mida me peame kasutama nii, et ka järgnevatel aastakümnetel oleks Euroopa Liit partneriks Aasia ja Aafrika, Ameerika riikide tärkavatele majandustele. Äh, need, kes tunnevad ennast vastutavana nende äh, protsesside eest, ei saa kuidagi alahinnata Euroopa Parlamendi rolli selles, et Euroopa projekti on toodud kodanikele lähemale, suurendatud selle demokraatlikku legitiimsust. Euroopa Parlamendil on tulevikus veelgi ulatuslikum roll. on oluline, et me edendame oma ühtsust ja mitmekesisust, me peame jätkama tööd Euroopa projekti kallal, see on see töö, mida me kõik peame tegema ühiselt, see on meie ühine kohustus Euroopa ees on väga oluline, et Euroopa Liit äh, ei killustuks. liikmesriigid äh, peavad leidma lahendusi, mis välistavad mitmekiiruselise Euroopa ilmumise. me Äh, kinna, kiidame heaks selle kokkuleppe, mida nõukogu saavutas Lissaboni lepingu tuleviku osas. Lissaboni leping on oluliseks tingimuseks, et Euroopa Liit saaks funktsioneerida ning tugevdada oma rolli rahvusvahelisel areenil. ainult siis, kui me rakendame neid põhimõtteid, mis on kirjas Lissaboni lepingus, suudame me saavutada äh, oma ühtse Euroopa täieliku positiivse potentsiaali aga Lissaboni lepingu tegelik mõju praktikas loomulikult sõltub liikmesriikide poliitilistest tahtest, Euroopa Liidu institutsioonidest ning soovist olla ühtne ja solidaarne. daamid ja härrad, kuni kahe tuhande neljanda aastani oli Läti eesmärk Euroopa Liiduga liitumine. sellest ajast saadik on meie eesmärgiks äh, äh, olnud Euroopa Liidu eesmärgid. me ei saa pidada Äh, endit, me ei saa mõelda endist kui mitte Euroopa osast. Läti eesmärke saab defineerida ning täita ainult siis, kui nad sobivad kokku Euroopa Liidu eesmärkidega. Euroopa Liidu eesmärgid on saavutatavad sellepärast, et need peegeldavad liikmesriikide nägemusi. Euroopa Liit loodi ühistele väärtustele ning neid väärtusi tuleb tugevdada äh, arutelud avalikkusega saavad tuua välja need ühised väärtused, ainult ühiselt saame me kokku leppida nende ühiste uute väärtuste osas, mida me tahame lisa, lisada neile, mis on Euroopa Liidu aluseks. kõigi poliitikute ülesanne ning Euroopa juhtide ülesanne on edendada arutelusid selleks, et panna, defineerida neid Euroopa väärtusi. vaadakem tulevikku. kuidas näen ma Euroopa Liidu ja Läti tulevikku? näiteks äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. pärast majanduskriisi äh, tekib äh, väga palju, mitmeid majanduslikke keskusi ja üheks nendest saab kindlasti Euroopa Liit Euroopa Liidul on otsusekindlus ja, ja võime olla ühtsed, sellepärast et ainult ühtselt suudame me saavutada oma eesmärgid. enamgi veel, Euroopa Liit on alati valmis äh, hindama neid eurooplasi, kes saavad aru Euroopa Liidu väärtustest. Äh, ühtsus erinevuses on oluline selleks, et tugevdada tulevikus Euroopa Liidu rolli. Euroopa Liit laieneb, aga see säilitab samas oma võimet toimida tõhusalt. Euroopa Liit suudab hoolitseda oma julgeoleku eest ja stabiilsuse eest naaberriikides haridus ning kultuur on selleks sillaks, mis ühendavad neid liikmesriikide väga erinevaid kogemusi Äh, need aitavad Euroopal äh, saavut-, äh, taastada oma rolli kultuuri ja teaduse vallas ka maailma areenil. ei ole enam uusi ja vanu, väikseid ja suuri liikmesriike. Euroopa riike hinnatakse nende saavutuste põhjal, mitte geograafiliste, geopoliitiliste kriteeriumite põhjal. Euroopa on ühtne Äh, äh, seal on tugevad regioonid, mis kaitses oma huve, teevad tihedat koostööd äh, üksteisega, andes oma panuse heaollu ja arengusse kogu Euroopas. igal riik vastavalt oma võimetele ning oma teadmistele annab oma panuse arengusse. me võime küsida, milline on Läti roll Euroopa Liidus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Äh, see on Läti, äh, mis on välja tulnud kriisidest ja on üks äh, Balti, Baltikumi õitsvaid majanduskeskuseid. Läti majandus on tasakaalukas, konkurentsivõimeline, strukturaalselt teistsugune. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal esimest korda meie omariikluse ajaloos saab Läti tegeleda maailma ja Euroopa Liidu küsimustega, sest me oleme Euroopa Liidu eesistujaks meie eh, panuseks on meie erilised suhted oma idanaabritega. Eh, Läti on omamoodi sillaks idaga, nagu näiteks näiteks Vahemere riigid oma regioonis. meie nägemus avatud Euroopast, meie kogemus on stiimuliks Euroopa avatusele. daamid ja härrad, aasta kaks tuhat viisteist ei ole väga kaugel, sinnani on ainult kuus aastat. saja, sada aastat tagasi ütles suur Läti luuletaja Rainis, et ainult see, mis muutub, püsib ja see on oluline ka täna, ma olen täiesti veendunud, et Euroopa muutub palju, Euroopa muutub majanduslikult tugevamaks, jõukamaks, areneb vastastikune koostöö, tugevnevad Euroopa Liidu väärtused eurooplased on uhked, et elavad Euroopa, Euroopas, samas on nad uhked, et nad on oma rahvusriigi kodanikud. ühtsus erinevuses, areng, äh, väärtuste ja kohustuste säilitamine, äh, mis kodanikel on oma riigi ja kogu Euroopa ees, selline on tuleviku Euroopa. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa areng ning edu on meie edu mõõdupuu see peegeldab meie panust, see on meie ülesanne, meie kohustus. ma kutsus, kutsun teid kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid üles edendama kodanike arusaamist, millised on meie ühised eesmärgid ning milline on nende mõju meie kõigi elule. iga Euroopa kodaniku toetus Euroopa ideele on parim tuleviku tagatis ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi saadikuid selle töö eest, mida te oma eh, ametiaja jooksul olete teinud. ma soovin teile edu teie töises tulevikus ning samuti edu eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel, aitäh! präsident! ich darf ihnen im namen des europäischen parlaments. härra president euroopa parlamendi nimel tahaksin teid tänada sõnavõtu eest teie euroopaliku julguse ja otsustuskindluse eest. meil oli hea meel kuulda seda, kuidas te kiitsite Euroopa Parlamenti, seda ei juhtugi nii sageli. ma mäletan väga hästi, kuidas üheksakümnendate aastate teisel poolel läbirääkimisliit, läbi, liitumisläbirääkimiste ajal Läti, Leedu ja Slovakkia jäid välja ja just Euroopa Parlament kutsus üles valitsusi selleks, et Läti, Leedu ja Slovakkia kaasataks läbirääkimistesse. ja nii juhtuski ja Läti koos Leedu ja Slovakkiaga liitusid Euroopa Liiduga esimesel mail kaks tuhat neli Te tõstatasite energiaküsimuse. tuleksin ka ise selle juurde, vastaksin teile lühidalt. meil on volinik, teie kaasmaalane Andres Piibalgs, kes eelmisel nädalal astus samme gaasitülis Venemaa ja Ukraina vahel ning jätkab tööd ka sellel nädalal. nii on seda teinud väga edukalt, ma tahaksin tänada Andres Piebalgsi tema töö eest härra president, minu lõppsõna oleks järgmine. Te rääkisite sellest, et Läti õpib, see on hea. kuid need, kes kuuluvad Euroopa Liitu, on kuulunud algusest saadik Euroopa Ühendusse, õpivad ka teilt ja teiearvulisest kogemusest. kui me kuulame üksteist, kui me õpime üksteiselt, siis see rikastab meid kõiki tuginedes meie ühistele väärtustele, oleme tugevad, demokraatlikud ja vabad. suur tänu, president Sattlers, oli väga hea, et saite meie eest täna kõneleda. lõpetame hääletuse selgitused. Läheme nüüd